me toetama tugevalt hariduspartnerlusi. veel kord, härra Tökes, suur tänu väga konstruktiivse raporti eest. suur aitäh, volinik, äh, selle äh, lõppsõna eest. sellega on lõppenud äh, selle teema kohane arutelu ja homme kell kaksteist toimub hääletus. järgmine päevakorrapunkt on proua Dikao raport E-valitsus kui konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiv jõud. ja äh, annangi sõna proua Tikaole. suur tänu, härra president, härra volinik. kahe tuhande kümnendal aastal võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia, mille eesmärk on tark jätkusuutlik ja kaasav majandusareng ning parem majandusjuhtimine. üks seitsmest peamisest eesmärgist strateegias on Euroopa digitaalne agenda, millega peaks ära kasutatama kogu seda digitaalse arengu potentsiaali. parlament tervitab e-valitsuse tegevuskava kaks tuhat kolmteist kuni viisteist, millega edendatakse Euroopa avalike teenuste võrkude koostoimimisvõimet ning me õhutame liikmesriike ühildama oma võrke nende Euroopa Liidu poliikat, poliitikatega. E-teenused on olulised kulude vähendamiseks, koostöö võimaldamiseks piiriüleselt ning ühisturu tugevdamiseks. kuna avalike hangete turg moodustab kuusteist protsenti Euroopa SKT-st ning VKE-d moodustavad üheksakümmend üheksa protsenti Euroopa ettevõtetest, peame me eriti tähelepanu pöörama piiriülesele koostoimimisvõimele avalikes hangetes, avalike hangete eh, elektrooniliste süsteemide puhul. kui see süsteem oleks kättesaadav igal pool ning seda kasutataks paremini, panustaks see, see süsteem sellesse, et väheneksid kulud kolmkümmend protsenti avalike hangete juures vaatamata sellele neliteist ja kaksteist liikmesriiki vastavalt on selliste projektide loomise algfaasis. ma tervitan Taani, Soome, Itaalia ja Hispaania algatusi e-, elektrooniliste arvete kohustuslikuks muutmise suunas ning ma loodan, et kõikide avalike hangete puhul elektroonilised arved muutuks kohustuslikuks kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks elektroonilise ID koostoimimisvõime ning avatud standardite tagamine on olulised e-tingimused e-valitsemise ning selle koostoimimisvõime tagamisel. liikmesriigid peaks üle vaatama oma elektroonilise allkirja nõuded, eemaldamaks kõik tõkked piiriüleste teenuste ees. komisjon peaks võimalikult kiiresti üle vaatama e-allkirja direktiivi suurendamaks piiriülest koostoimimisvõimet e- elektroonilise tuvastussüsteemi juures. samuti on vaja meil süsteemi, mis läbi me saame vastastikult tunnustada e- elektroonilist allkirja ning tuvastamissüsteeme. Euroopa Parlament rõhutab, et piiriülene, piiriülesed elektroonilised teenused peaksid ära kasutama innovatiivset raamistikku uusi arvutisüsteeme ning uut struktuuri. me vaja, me peame oma e-valitsemise infrastruktuuri uuendama ning samuti uuendama avalike teenuste infrastruktuuri. piiriülene e-valitsussüsteem on lahutamatu osa Euroopa kriitilise infrastruktuuri kaitseprogrammist. me ootame IDA, ISA ja teiste programmide panust piiriüleste e-valitsemislahenduste väljatöötamisel. parlament toetab Connecting Europe'i ettepanekut, kus on üle üheksa miljardi euro lairibaühenduste loomiseks ning Euroopa digitaalsete võrgustike ülesehitamiseks. Euroopa ühendamise mehhanism tagab rahastamise infrastruktuurile, mis võimaldab meil elektroonilist identifitseerimist e, e-valitsemist e, e-avalikke hankeid e, e-tervist e, e-avalikke teenuseid ning see tagab ka koostoimimisvõime ning katab ka ekspluatatsioonikulud Euroopa tasandil seeläbi, et ühendatakse Euroopa Liidu riikide infrastruktuurid. suur tänu sissejuhatuse eest vaba mikrofon. seitse sõnasoovijat. kõigepealt härra Papa-Nikolau. aitäh. tahaksin tänada raportööri. selle teema puhul peaks rääkima ka natuke asja üldisemas plaanis. see on suunatud meie poliitikate väljaarendamisele tulevikus praegu me töötame väga keerulistes majanduslikes tingimustes. ja meil on väga eh, suuri erisusi liikmesriikide vahel, see toob endaga kaasa väga öö, eh, suured konkurentsimoodus, konkurentsimoonutused. Eh, see loob teatud riikidele konkurentsieelised, kus kõiki neid kaasaegseid tehnoloogiaid kasutatakse, kus see võimalus on kõikidel inimestel ja on riike, kus see võimalus puudub ja kui mõnel riigil niisugused äh, võimalused puuduvad, siis tähendab see, et äh, häiritud on sellest kogu Euroopa Liit. me peame arvestama seda, milline on parim praktika ja sellest lähtuma järgmisena proua Pasescu. suur aitäh, kõigepealt tahan õnnitleda kolleeg Dekaod selle raporti puhul, see on suurepärane raport, digitaalteenused pakuvad võimalusi avalike teenuste edasiarendamiseks ja parandamiseks nii kodanikele kui ka ettevõtjatele Need aitavad äh, kaasa valitsuse toimimise parandamisele, praegu paljud, paljude riigiteenuste ees liikmesriikides on suured väljakutsed e. e-valitsus võib aita muuta riigi poolt pakutavaid teenuseid majandus äh, saab e-valitsemise abil kasvada ja see aitab meil välja tulla, toime tulla mitmete väljakutsetega piiriüleste tehingute eh, Euroopa e-valitsuse süsteem aitaks kaasa ühisturu arengule, eriti eh, haavatavate elanikkonnarühmade puhul. aitäh, järgmiseks härra Paška. Eh, härra esimees, daamid ja härrad, kolleegid kõigepealt tahaksin ma esile tõsta raporteeri püüdlusi vaadata sellele problemaatikale täiesti uuest vaatenurgast. kõik need ühildumisküsimused ka tehnilises mõttes on erakordselt olulised kõigi nende jaoks, kes selles protsessis soovivad osaleda on oluline, et kodanikel oleks võimalik teile eh, pakutavaid e-teenuseid kasutada. Eh, tänapäeval kasutatakse selle Microsoft ja Androidi eh, rakendusi, kuid need ei tööta mitte alati korrektselt ja mitte kõikides keskkondades, selles mõttes on oluline, et üle-euroopalisi teenuseid, teenused oleksid samuti olemas selleks, et tagada erinevate süsteemide koostoimevõime, aitäh! suur tänu, härra Segedi järgmiseks. a gazdasági válság három dologra ráirányította mindenképpen a figyelmünket. Egyrészt az, hogy... Aitäh! kriis pööras meie tähelepanu järgmistele asjadele, esiteks bürokraatiat tuleb vähendada, me peame edasiliikumist kiirendama ja me peame olema äh, suuteliselt sääste moodustama. on oluline arvestada, mida ütles juba siin proua Tikau, et e, eeskätt keskklassi jaoks on olulis-, oluline saavutada e, digitaliseerimine ja e-valitsuse toimimine. raport peab harmoniseerimist väga oluliseks, kuid harmoniseerida pole tegelikult Euroopas veel midagi, sest me oleme selles asjas väga maha jäänud. minule isiklikult tundub, et ühelt poolt on vaja tagada andmekaitse. andmekaitse on firmadele väga oluline, teisalt peaksid äh, ametkonnad omama võimalust pakkuda e-teenuseid ainult oma kodumaal. aitäh. kallid kolleegid, IKT tehnoloogiad, millest rääkis raportöör on kujunenud kaasaegse elu koostisosaks ja nad mõjutavad ka majanduselu. viis protsenti Euroopa Liidu SKT-st luuakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonnas, kuid selle valdkonna potentsiaal on oluliselt suurem, mis seni on ammendamata jäänud. ja ka digitaalturul valitseb väga palju takistusi eeskätt piiriülese suhtluse tagamiseks. ütikutes liikmesriikides on see juba leidnud harmoniseerimist, kuid siini on äh, siseturul endiselt takistusi, mis tuleb tingimata ületada. Oodi. aitäh, äh, järgmiseks härra Oodi. Euh, aitäh, härra volinik, härra president, kõigepealt tahaksin tänada kolleeg Rikaud selle töö eest, mida ta tööstuskomisjonis on teinud, muuhulgas selle küsimuse, see tähendab e-valitsuse osas. tahaksin aga öelda, et kõigepealt me peaksime olema kindlad, et meil on eeldused kogu Euroopa Liidus, oleks võimalik uusi tehnoloogiaid kasutada see on meie kõikide huvides. on piirkondi, kus aga see pole võimalik ja sellepärast on vaja, et Euroopa Liit tervikuna ja liikmesriigid saavutaksid näiteks kaetuse internetiga sajaprotsendiliselt lisaks sellele tuleb suurendada haldusaparaadi tegevuse komplekssust. on, siiani on tegemist väga palju öö, suure bürokraatia ja takistustega. meil on tarvis saavutada olukord, kus äh, bürokraadid ei takistaks infotehnoloogiliste raku-, infotehnoloogiliste lahenduste rakendamist, aitäh. härra Kelly, palun. aitäh, jällegi tahaksin äh, õnnitleda proua Dekaat, kes on andnud suurepärase ülevaate sellest, äh, kuhu me peame minema ja kuidas sinna liikuma. on kolm omadussõna, konkurentsivõimeline, digitaalne ja ühtne, mis selle teema puhul on tähtsad. ja kindlasti e-valitsus kui juhtiv jõud, äh, sellega seonduvad äh, e-õigus, äh, tolliteenused e, e-tervishoid ja ka e-kaubanduse edasiarendamise võimalus. seitsekümmend viis protsenti VKE-dest ei kauple väljaspool Euroopa Liitu ja kaheksakümmend seitse protsenti ei kauple väljaspool oma riiki. nii et sellel on suur potentsiaal, <clears throat> aga kõige olulisem äh, on luua lairibaühendus üle kogu Euroopa Liidu, siis saame luua ka konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu. aitäh äh, ja viimane kõneleja vaba mikrofoni raames äh, härra Matsule administraiile publice europene i naionale aitäh, ma arvan, et selles vallas on meil palju võimalusi selleks, et haldussüsteeme kaasajastada ja haldussüsteemi ülalpidamiskulusid vähendada, suurendamaks liikuvust piirkondades. informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine avalikus halduses peaks aitama kaasa avaliku halduse aruandluskohusluse täpsust ja vähendama avalikule haldusele tehtavaid kulutusi. see aitab meil lihtsustada haldusreformi tervikuna. väga erinevatel haldustasanditel tuleb vastu võtta konkreetsed reeglid, see puudutab muuhulgas õigusalaseid küsimusi, haldus, ava-, avalike hangete korraldamist, eh, digitaalallkirja ja e-valitsuse tegevust tervikuna. minul on küll raskusi niisuguste projektide käivitamise ja elluviimisega oma kodumaal. seetõttu ma leian, et on väga oluline, et oleksid üle-euroopalised e-teenused, mida pakutakse, aitäh! suur aitäh, nüüd kokkuvõtteks sõna volinikule proua Tsikau raport e-valitsuse kohta on väga oluline ning ajakohane e. e-valitsus, digitaalagenda ning Euroopa kakskümmend kakskümmend kontekstis on oluline. me peame mõtlema, kuidas moderniseerida ja liht-, lihtsustada oma avalikku sektorit ning muuta ta kasutajasõbralikumaks ning odavamaks. Te rõhutate täiesti õigesti, proua Tsikau, oma raportis seda, kui tugev on IKT-sektor Euroopas, see moodustab viis protsenti Euroopa Liidu SKT-st, selle turuväärtus on kuussada kuuskümmend miljardit eurot ning mis on samuti oluline, panustab ta viiekümneprotsendiliselt üldisesse tootlikkuse kasvu. seega me peame ära kasutama digitaalturu potentsiaali, eemaldama täielikult kõik tõkked mis meie ettevõtete ja kodanike ees praegu seisavad, kui nad üritavad internetis teises riigis avalikele teenustele juurde pääseda. peamiselt on see liikmesriikide ülesanne, aga Euroopa Komisjon peab edendama Euroopa-ülest koostööd ning tegevuskava kahe tuhande viieteistkümnenda aastani toob, tuleb välja kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks juba äh, vastavate sammudega tugevdamaks koostoimimisvõimet, äh, teiseks, et eemaldada tõkked ning teise, äh, kolmandaks, et tugevdada usaldust uute tehnoloogiate vastu ning neljandaks, äh, ühildada elektrooniliste allkirjade tuvastamise süsteemid. ma ma tunnustan teie jõupingutusi rõhutamaks e-arvete kohustuslikuks muutmist kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, aga me peame mõistma, millised on nõuded VKE-de ees, kui me loome seda ühtset õigusraamistikku. samuti märgime ära teie üleskutse, et avalikes hangetes kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks peaks e-arved muutuma kohustuslikeks loomulikult lõpetuseks tuleb mainida, et on tarvis tulevikus ka rahastamist e-identifitseerimise e, e-hangete e, e-õiguse e, e-tervise jaoks ning seda peaks eelkõige tagama äh, Euroopa ühendamise rahastu. meil on tarvis koostööd ning eesmärk on loomulikult tagada digitaalne ühisturg, mis on odavam ning kasutajasõbralikum. suur tänu, härra volinik nii palju siis sellest arutelust. hääletus toimub homme kell kaksteist. daamid ja härrad, osaistung